kolmandate riikide Euroopa Liidu suhetele, et meil oleks võimalik toetada äh, pikaajalist jätkusuutlikku arengut, mis on meie kodanike huvides. suur tänu, härra Scholz, sellega on meie ühine arutelu ammendunud ja me hääletame täna pool kaksteist nende raportite üle. järgmine päevakorrapunkt selleks on härra Karl-Heinz Florenzi raport Elektri- ja elektroonikaseadmete romud. esimesena saab sõna härra Florents raportöörina, viis minutit, palun. suur tänu, proua president, lugupeetud härra volinik, kõigepealt tahaksin tänada selle hea vaimu eest siin kojas ja komisjonis, mind aidati tõesti palju selle raporti koostamisel, koostöö komisjoniga oli suurepärane ja tahaksin veel kord südamlikult tänada kõiki kaastöötajaid, kes aitasid mul seda raportit koostada. lugupeetud daamid ja härrad, elektroonikaromude puhul ei ole mõtet siin mingeid kaugele ulatuvaid äh, keskkonnastandardeid äh, sisse viia, vaid me peaksime mõtlema lihtsalt sellele, kuidas säilitada toormaterjalide jäämist Euroopa Liitu, me teame, et toormaterjalidest on meil varsti puudu, meil on aga suurepärased tehnoloogiad, mille jaoks on vaja toormaterjali. seepärast tuleks vaadata seda raportit tõesti majanduslikust perspektiiviks ja kahjuks on meil veel väga palju nõrku kohti kogutakse jäätmeid väga erinevalt Äh, põhjariigid koguvad kuusteist kilogrammi inimese kohta aastas ja ja kõige vähem kogutakse üks kilogrammi selles riigis, kust on pärit ka minu nimi. nii et äh, me peaksime siiski olema võimelised ütlema selgesõnaliselt välja, mis on need riigid, mis ei täida oma kohustusi. ja ma arvan, et seda tuleb teha, kui me soovime saada ühtseid standardeid kõik teevad praegu nii, nagu neile endale sobib, kõik tõlgendavad nii, nagu neile sobib ja seepärast ei ole olnud võimalik isegi mitte minna kohtu ette, sellepärast et kõik on paika pannud oma standardid ja oma standardite järgi on kõik õige. seda asja tuleb Euroopa Liidus muuta. meil on tegemist siseturuga, aga mulle tundub, et tihti unustatakse see ära. Need on need suured eelised Euroopa Liidus siseturg nimelt ja siseturust ei tohi loobuda. ja seepärast on väga tähtis, et see suurte aukudega Šveitsi juust muudust, äh, muutuks nüüd korralikuks juustuks, kus auke pole ja seepärast peaks komisjon siin midagi ette võtma, kuigi viimastel aastatel kontrolliülesannetega komisjon hakkama pole saanud. oleksin tõesti tahtnud, et komisjon oleks olnud minevikus aktiivsem. ma loodan, et tulevikus asjad muutuvad paremaks. jah, tõesti ei ole tõesti väga lihtne tatsutada liikmesriike, mis lähevad oma teed, nagu ka minu koduriik. me peaksime ka kogumise eesmärgid paremini paika panema. tõesti, me peaksime illegaalset eksporti vältima. ma olen šokeeritud, kui loen neid uuringuid, et nelisada kakskümmend konteinerit kontrolliti, seal oli väga väärtuslik äh, toormaterjal ja sellest neljasaja kuuekümnest kolmsada kuusteist konteinerid olid ebaseaduslikud. meie järeltulevad põlved küsivad tõesti varsti, mida te tegite toona, kui äh, Äh, kui te plaatina ja maagi Euroopa Liidust välja viisite, kuigi te teadsite, et äh, see mõlemas äh, materjalis on väga palju kulda. nii et ma arvan, et me tõesti peaksime siin midagi muutma, me peaksime parema kogumissüsteemi sisse viima ja me soovime, et väikesed elektroonikaseadmed oleks võimalik tasuta ära anda, mitte et nad visatakse prügikasti jah, tundub, et tegemist on väikese asjaga, aga tegelikult äh, on sellel kasu väga suur. elektroonikaseadmeid peaks olema võimalik lihtsamalt ära anda, sest niimoodi on võimalik meil toormaterjal uuesti kokku äh, koguda. illegaalne eksport tuleb äh, lõpetada ja kohaldamisala tuleb muuta, proua president, kui tänapäeval ühte lampi toota Euroopa Liidus, siis tuleb see lamp kahekümne seitsmes liikmesriigis registreerida selleks, et te saaksite seda seal ka müüa ja seda kõike jäätmedirektiivi pärast. siin tuleb midagi ära teha, asja tuleb kaasaegsemaks muuta, suur tänu! suur tänu, härra Florence! komisjoni nimel saab nüüd sõna härra Potočnik, palun tere hommikust, proua president, austatud parlamendisaadikud, daamid ja härrad! lubage ka omalt poolt kõigepealt tänada Euroopa Parlamenti, eriti teie raportööri härra Florence'it, tema meeskonda, variraportööre, keskkonnakomisjoni suure tehtud töö eest. Nende huvi eh, on selgelt näha ka muudatusettepanekutes, mis on võetud vastu komisjonis, aga ka nendes, mis on esitatud viimastel nädalatel. mul on väga hea meel näha, et väga paljud muudatusettepanekud toetavad komisjoni ettepanekuid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi osas loomulikult tuleb eh, selle direktiivi keskkonnaeesmärgid täita, tuleb seata selliseid eh, eesmärke, ja sihtarve, mis on realistlikud kõikidele liikmesriikidele. tuleb rakendamist kindlasti parendada, peavad olema meil nimelt selleks detailselt reeglid illegaalse väljaveo osas ja kindlasti tuleks vähendada eh, halduskoormat, mis ei ole vajalik, eriti just nimelt Euroopa tootjate jaoks ja teha seda läbi siis koostöö suurendamise liikmesriikide ametkondadega. kui me seda direktiivi toestame, siis anname kindlasti suure panuse selles suunas, et äh, meie äh, ühiskondadest kujunevad ressursirikkad, ümberkäitlevad äh, ühiskonnad. jäätmete vood on väga suured Euroopas ja me kindlasti, me peaksime vähendama oma sõltuvust imporditavast toormaterjalist. arvestades seda positiivset tausta, et komisjon ja parlament on sattunud põhimõtteliselt üksmeele, jõudnud põhimõtteliselt üksmeelele, teeksime need märkused. kõigepealt kogumise määr. kogumismäära äh, osas on komisjon väga rahul sellega, et äh, parlament on nõus ambitsioonikate eesmärkidega, see on kasulik nii keskkonnale ja kindlasti suurendab ressursse meie majanduses. ja see on saavutatav iga liikmesriigi jaoks ja see muidugi on ka oluline. komisjon on teinud ettepaneku, et see kogumismäär tuleks defineerida uutmoodi, ja kasutada sellist kogumise eesmärki, mis väljendab protsendina teatud aja jooksul turule viidud kogusest, see on komisjoni poolest meelest õigus, kui, õige, kui on korralik metoodika paigas ja komisjon kindlasti panustab selle metodoloogia või metoodika väljakujundamisele, nii nagu komisjon seda ette näinud. nüüd äh, ulatuse osas äh, tahetakse äh, seostada erinevat äh, direktiivid, mis äh, teemat puudutavad, komisjon nõus sellega, sellepärast et me tahtsime kindlasti mitte laiendada elektri- ja elektroonikaseadme jäätmete äh, direktiivi mõju, vaid seda täpsustada. foto, mis päikesepaneelide äh, mudelid, nagu te teate, komisjon on teinud oma ettepaneku vastavalt tänasele direktiivile samas äh, me teame seda, millist keskkonnamõju võiksid äh, päikesepaneelid äh, tulevikus omada, eriti jäätmefaasis. ja sola-, ja päikesepaneelide tootjate praegused välja, ettepanekud ei vasta kokkulepete sätetele, aga komisjon tuleb oma seisukohtadega välja üsna varsti. täiesti selge on see, et tuleb kaaluda äh, Äh, jäätmepaneelidega mm, ka kaasnevaid keskkonnariske nende jäätmefaasis, enne kui me kirjutame selle sisse siia direktiivi. ja lõpetuseks uus elektroelektroonikaseadmete jäätmete direktiiv on äh, võetud arutelule nii-öelda ümbersti sõnastamise äh, menetluse läbi, ehk teisisõnu tuuakse siia siis sisse täpsustusi ja me oleme endiselt arvamisel, et kui kasutatakse ümbersõnastamise menetlust, peaksime me muidugi aluslepingu menetluspunktidest kinni pidama, ainult need elemendid äh, on läbinud konkreetse mõjuhinnangu. kuid me mõistame ka teie kavatsusi ja oleme teatud muudatusettepanekute äh, vaimuga nõus. kuulan nüüd ära huviga teie ettepanekud ja teie muudatusettepanekute põhjendused ja, ja võtan siis äh, komisjoni sõnal, komisjoni nimel sõna veel ka debati lõpus. nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja Rahvapartei nimel räägib härra Seeber poolteist minutit, palun suur tänu, proua president, ma tahaksin kõigepealt Karl-Heinz Florensit tänada tema väga pragmaatilise lähenemise eest sellele küsimusele ja tahaksin ka kohe esitada komisjonile küsimuse. härra volinik, te ütlete, et liikmesriigid peaksid äh, oma võimetele vastavalt äh, jäätmeid kokku koguma. jah, meil Euroopas on tõesti põhimõtteks ühinenud mitmekesisuses aga kas tõesti peaks põhimõte olema selline, et mõned koguvad kuusteist kilo aastas, teine, teised ühe kilo? kas äkki siiski tõlgendame natukene valesti neid põhimõtteid? ma tõesti palun teid, liikmesriikidega käituge jäätmete osas rangemalt, ei saa olla nii, et meie siin võtame vastu väga toredaid reegleid ja liikmesriigid ikka teevad nii, nagu neile sobib. meenutaksin teile intervjuud, mille te andsite Napoli prügikriisi ajal Te ütlesite, et on vaja paremini planeerida ja seepärast tahaksin küsida, et teie kui lepingute kaitsja, kas te kavatsete midagi ette võtta? meil tõesti on tegemist väga kiiresti kasvava turuga ja tu Euroopa tulevik sõltub sellest, kuidas me suudame lahendada prügiprobleemi ja selleks on meil vaja ka liikmesriigid kaasata, liikmesriigid peavad direktiive rakendama ja kui teie olete järeleandlik, siis me ei jõua mitte kuhugi ma, te ütlesite, et meil peaksid olema realistlikud eesmärgid, eriti selles osas, mis puudutab väikese keskmise suurusega ettevõtteid ja tarbijaid. jah, tõesti, on täiesti selge, et igaüks peab oma osa vastutusest kandma, kuid me peaksime tõesti ka vastutused, ka vastutuse kandmist meenutama neile, kes seda vastutust kannavad, liikmesriikidele nimetel. suur tänu, härra Seeber, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel räägib proua Van Brempt kaks pool minutit Ehm, suur tänu, proua president härra volinik, nüüd enne energia tippkohtumist, kus komisjon ja nõukogu on ikka jälle öelnud, et energiatõhusus on väga tähtis ja et me peame tooraineid väga tõhusalt haldama, siis on nüüd välja tuldud selle väga hea mõttega praktiliselt ellu viia meie jäätmekogumise direktiiv ja selles suunas äh, mõtlesime me ka siis, kui me direktiivi välja töötasime. prügimäed muutuvad järjest suuremaks, aga äh, näiteks elektrooniliste jäätmete puhul on väga palju äh, väärtuslikke teiseseid aineid, mida on võimalik uuesti äh, kasutusele võtta. siiamaani seda aga väga harva tehakse. iga kolmas elektroonikaseade läheb ringkasutusse selleks, et olukorda parandada, on meil vaja kõrgemaid äh, ringkasutus, taaskasutus äh, eesmärke ja ka kogumise eesmärke ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, jäätmed jääksid Euroopa Liitu, sest ainult niimoodi jäävad ka toorained Euroopa Liitu, seda ka eetilistel põhjustel. eriti kui me teame, et tihti lähevad need kolmandatesse riikidesse seega on meil vaja eesmärke, konkreetseid eesmärke. parlamendi eesmärgid on täiesti selged. tahaksin tänada südamlikult raportöör Karl-Heinz Florensit ja variraportööre, sest tegemist on väga hea raportiga, tööd on tehtud hästi ja parlament ja nõukogu peavad läbirääkimisi, oleme nõukogu juba hoiatanud, et kavatseme võidelda viimse veretilgani selle direktiivi eh, rakendamise eest. sotsiaaldemokraatide jaoks on väga tähtis, et vähendatakse ebaseaduslikke eksporte, et eh, me arvestame ka väikeste elektrooniliste seadmetega, sellepärast et Äh, jah, väga raske on minema visata suurt äh, külmkappi, aga väikene mobiiltelefon lendab päris äh, kiiresti prügikasti. see, härra volinik, mida te ütlesite päikesepaneelide kohta, seda kuulasin väga tähelepanelikult. minu fraktsioon on tihti võidelnud nimetatud erikohtlemise vastu. Te olete lubanud läbi viia mõjuhinnangu ja mõjuhinnang peaks olema osa läbirääkimistest nõukoguga ehk et kas seda siis tehakse või mitte. nii et äh, kallid kolleegid, toetage seda väga auahnet raportit. suur tänu ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Panajotov, palun. suur tänu, proua president, austatud härra volinik, kallid kolleegid. Euroopa kulutab rohkem kui sada kolmkümmend miljardit eurot selleks, et strateegilise tähtsusega metalle sisse importida. tänu uuele elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile võib see summa ilmselt väheneda. see raport võeti komisjonis, minu komisjonis suure hääle enamusega vastu. ma tahaksin äh, tänada raportööri ja variraportööri ilusti tehtud töö eest kompromiss, mis täna täiskogus tuleb hääletusele, on selge samm edasi selles suunas, et elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemine paraneks Euroopas. tegemist on ühe meie kõige ambitsioonikama eesmärgiga jäätmeseadusandluse puhul. lahendatakse sellega Euroopa jaoks see strateegiline probleem väga palju elektroonikaseadmeid, nimelt äh, sisaldavad äh, väga paljusid väärismetalle, näiteks nagu plaatinat või kulda ja neid peaks kindlasti võtma ringlusesse. too mõned näited, kahe tuhande kuuendal aastal viskasid eurooplased ära kolmsada viiskümmend miljonit tonni äh, metalle, mida oleks tegelikult võinud võtta käitlusesse ja seega meie raport kindlasti on samm edasi, kuid äh, ühtlasi on äh, see kindlaks äh, edutunnistuseks ka keskkonnakaitsel, nii et ma paluksin, kolleegid, see raport täna siin kojas vastu võtta. suur tänu, härra Panajotov ja nüüd Roheliste nimel saab sõna härra Tremo-, Tremopolus, kellel on kaks minutit. suur tänu, proua president, kallid kolleegid meie direktiiv elektroelektroonikaseadmete osas üritab lahendada probleemi, mis kaasnevad elektroelektroonikaseadmete mahu suurenemisega, nimelt kaks, kuni kaheteistkümne miljoni tonnini peaks see jõudma aastal kaks tuhat kakskümmend Äh, uus direktiiv on suurepärane võimalus panna piir ohtlike ainete edasi-tagasi liigutamisele, kuivõrd lihtsalt kogumispunktide süsteem ei toimi ja, ja praegu neid mõistlikult sugugi ei juhita ja teinekord on isegi suisa illegaalsed. meie eesmärgiks on et kaheksa, et kaheksakümmend viis protsenti elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetest kogutaks kokku reeglite kohaselt, tegelikult on see arv aga poole peal kuskil praegu, enamus lihtsalt visatakse prügimägedele või veetakse välja kolmandatesse riikidesse. meie kogumise määra eesmärgiks on neli kilogrammi elanikkonna kohta aastas koguda, kuid see sihtarv sugugi ei peegelda kõiki liikmesriike, mõnede jaoks on see liiga väike arv, teiste jaoks ületamatult suur ning loomulikult on probleeme ka menetlusega nii tootjate jaoks dokumentatsiooni osas äh, kui ka muudes valdkondades, sellepärast et sätteid lihtsalt ei täideta. ja meie eesmärk seega on, et äh, erandeid oleks väga vähe, nimelt et see jäätmedirektiiv kataks igasuguseid elektroonikajäätmeid ja aastal kaks tuhat kuusteist me tõesti tahaksime näha seda et, et kaheksakümmend viis protsenti tekkivatest elektroonikajäätmetest kogutaks kokku praegu ainult äh, kolmkümmend viis protsenti äh, mm, elektroonika ja elektriseadmete jäätmetest äh, võetakse ringlusesse. tulevikus me siiski tahaksime seda, et kodumajapidamistest samuti need jäätmed kokku korjataks ja et edasimüüjad võtaksid ka tagasi need seadmed, mille nad uuena omal ajal müüsid, isegi kui me räägime väga väikestest kogustest ja lisaks sellele me tahaksime ka kindlat eh, seiresüsteemi transpordi osas, me tahame ju ometigi hoogustada materjalide kaas-, taaskasutamist. suur tänu ja nüüd saab konservatiivide ja reformistide sõnal, nimel sõna proua Gröling üheks minutiks, palun. suur tänu ka mina tahaksin omalt poolt tänada kõiki variraportööre ja muidugi härra raportööri selle raporti osas tehtud töö osas. direktiivi eesmärgid on väga selged ja minu fraktsioon põhimõtteliselt on neid valmis toetama. Euroopa Liit äh, tõesti äh, töödab, toodab kõige rohkem jäätmeid äh, ja tuleb leida võimalused, kuidas sellest probleemist üle saada, kuid detailidesse tahaksin laskuda. kõigepealt kulud. et kokkukogumine, äh, ringlusesse võtmine ja siis keskkonnasõbralikult äh, ladustamine ei ole sugugi äh, odav lõbu ja tootja peaks maksma. me peaksime vältima igasuguseid selliseid süsteeme, kus maksumaksja peaks selle eest järjest rohkem maksma, eriti arvestades seda, et eelarved on sattunud praegustel aegadel löögi alla. ja siis paindlikkus liikmesriikide jaoks. loomulikult ma olen nõus sellega, et meie eesmärgid peavad olema ambitsioonikad, kuid ärgem eesmärke äh, täitmisega segamini ajame, ajagem ja ärgem olge liiga ettekirjutavad selles osas, kuidas liikmesriigid need eesmärgid peaksid saavutama. Äh, ja toetaksin proua Van Re-, Van Bremti äh, selles osas, mis ta ütles väikeste elektriseadmete osas need tänased ambitsioonikad eesmärgid eiravad äh, neid seadmeid ja ilmselt tänased väga karmid reeglid viivad selleni, et järjest vähem ja vähem äh, väikeseid elektriseadmeid üldse kokku kogutakse. Äh, suur tänu ja nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel saab sõna proua Wills, kellel on poolteist minutit Ja, die abfallmenge von altgeräten nimmt dramatisch zu millionen. jah suur tänu elektroonikajäätmeid on järjest rohkem ja neid äh, kogu, neid tekib igal aastal järjest rohkem ja nad on nii keskkonna kui ka inimeste jaoks suureks ohuks. mul on väga hea meel, et härra Florence on koostanud selle raporti, et me fraktsioonide üleselt äh, suutsime keskkonnakomisjonis äh, parandusettepanekud läbi suruda. väga tähtsad on ekspordireeglid elektroonikajäätmete jaoks ja ma loodan, et te, kallid kolleegid, toetate neid, sellepärast et niimoodi toetate inimesi nendes riikides, kus äh, need reeglid peaksid kehtima, ma leian, et see, mis puudutab päikesepaneele, siis tuleks siiski ka siin olukorda muuta, sellepärast et päikesepaneelides on kaadmium. peale selle päikesepaneele panevad tihti kõige tavalisemad äh, ehitustöötajad paika ka nanomaterjalid võivad kujuneda inimeste jaoks ja keskkonna jaoks ohtlikuks. paljude nanomaterjalide puhul on juba tõestatud, et nad on tervist kahjustavad. seepärast komisjon peaks kõik materjalid äh, kontrollima ja kui äh, ei ole võimalik tõestada, et nad ei ole ohtlikud, siis ei tohiks need tooted ka turule jõuda. siia siin me oleme rohelistega koos teinud kaks muudatusettepanekut ja palume teil neid toetada. tegemist on muudatusettepanekutega sada üks ja sada kaks. suur tänu ja nüüd EFD fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Rossi üheks minutiks. aitäh, proua president. Need sätted, mida me siin praegu uurime, on kriitiliste elementidega ning me saame nendest probleemidest üle ainult siis, kui me jätkame teise lugemisega. peale see, nende äh, väga ohtlike sätete üle, peale nende väga ohtlike sätete, mis edatatakse tootjatele, mis seejärel kanduvad edasi tarbijatele, äh, me juba oleme liikunud ebarealistlikult kuuekümne viielt protsendilt veel ebarealistlikuma kaheksakümne viie protsendini kuidas äh, me saame meie, kuigi kuna see on liikmesriikide vastutusel, nõuda, et tootjad saaksid tagasi kaheksakümmend viis protsenti oma poolt toodetult, kui midagi antakse ära või müüakse edasi, siis kuidas nad saavad edasi anda kohustuse see varustus ka tagasi võtta selle sisu läheb vastuollu tarbija turvalisusega, sest vanad masinad jõuaksid tagasi turule, asjad, mis on väga ohtlikult ja ka väga energiamahukad. kui seda teksti tõsiselt ei parandata, siis hääletame selle vastu. suur aitäh! esimesena iseenda nimel kõneleja härra Soonik. aitäh, proua president meie kõige äh, äh, kiiremini kasvama jäätmevoona Euroopas äh, näeme, et see on mitmekülgne probleem. esiteks see puudutab inimtervist, teisest, teiseks aga varude tõhusat haldamist. tehnoloogia Äh, direktiivi ülevaatamine peaks arvesse võtma ka mingid realistlikud eesmärgid uute liikmesriikide jaoks, kus äh, arvutid, telerid või äh, külmkapid asendatakse väiksema tihedusega ning sellise te tehnoloogiate eluiga on tunduvalt pikem kui mujal. raportöör tahab lahendada probleemi selliste sätetega, mis uutele liikmesriikidele küll kasuks ei tule. selline süsteem tuleks, peaks arvesse võtma erinevused turgudel ning ka liikmesriikide mentaliteetide vahel. ma ikkagi arvan, et uus seadusandlus peaks rohkem rõhutama kokkukogumise tõhusat kontrolli, mitmetes liikmesriikides on siin rikkumisi, toodetakse äh, võltspaberimajandust, äh, Äh, ja kaubeldakse arvetega. on äh, tüüpiline, et inimesed võltsivad pabereid äh,, äh raporteeritakse erinevate varustuse kokkukogumisest, mida tegelikult ei kogutud, tekib oht varimajanduseks äh, kus äh, sellist, äh, selliseid tehnoloogiaid äh, töödeldakse ümber väljaspool selleks ette nähtud kohti, sellist tüüpi tegevus peab lõppema. suur aitäh, proua McCavan, üks minut, palun. aitäh, volinik, seal, kus mina elan, kui mina tahan oma elektritooteid ümber töödeldes ma pean selle ise viima kohaliku omavalitsuse vastavasse kohta. Neid on minu linnas umbes neli ja viis, need on avatud teatud kohtades, kui ma tahan äh, pappi, paberit, plastikut äh, ümber töödelda, siis see kogutakse minu kodust kokku, kui ma tahan äh, patareisid või akusid ümber töödelda, siis ma saan need viia jaemüüjate juurde kui me tahame, et need eesmärgid suureneksid, et rohkem elektrikaupu kokku kogutakse, siis peame asja tegema lihtsamaks inimestele, et nad saaksid oma elektritoodetest, elektroonikatoodetest lihtsamini loobuda, eriti mis puudutab väikseid to tooteid. eesmärk eh, ei ole olnud piisav. loomulikult inimesed eh, töötlevad ümber oma Äh, külmkappe ja suuremaid elektritooteid, aga me peame, meil on vaja ambitsioonikamaid eesmärke, et turgu suunata, et liikmed, riigid oleksid valmis äh, asju ümber töötlema, kasulikke elemente nendest toodetest välja võtma eelmisel nädalal nägime meie tõhusu, teie tõhususstrateegiat, see direktiiv on selle lahutamatu osa äh, kõik elektrijäätmed peaks kokku kogutud saama ja ümber töödeldud saama, siin ei tohiks olla erandeid. kahjuks Äh, tänased erandid peavad homme olema reeglid, sest et äh, muidu pikaajaline strateegia tõhususe kohta, see probleem, mille Karl-Heinz välja tõi, toormaterjalide puuduse kohta, need probleemid säilivad, kui see direktiiv tööle ei hakka. aitäh! järgmiseks härra Davis, poolteist minutit Äh, tegemist on direktiivi ümbervaatamisega, aga meil on siin terve rida inimesi, kes algselt direktiiviga töötasid. nüüd on hea võimalus teatud lüngad täita ja jõustada selline direktiiv, mis meie arvates alati on meie tähelepanu teeninud. aga tahame ka kindlustada, et äh, me korralikult ümber töötleme elektritooteid, samas tahame selle äh, lünga sulgeda, kui meie tooted jõuavad arenguriikidele, laste kätte, prügimägedele. Äh, me ei saa siin öelda, et äh, lihtsalt öelda, et jah, toetame ühte või teist muudatusettepanekut, ettevõtted ise peaksid tegema ettepanekuid, need on nende tooted ja nemad peavad kindlustama, et selliseid asju ei toimuks meil on siin ka võimalus eh, teatud eh, lõpetamata jäänud asjad ära lõpetada. Äh, printeritootjate eesmärgiks on eh, oma printerid suhteliselt odavalt müüa, samas aga sundida tarbijaid ostma printeri kassette, mis on päris kallid. Neil on selline strateegia, et need kassetid saab uuesti täita ja kümme aastat tagasi äh, nägime me, et äh, nemad, printeritootjad äh, on need viinud sisse tehnoloogia, mis võimaldaks seda, et neid kassette ei saa uuesti täita. nüüd me saame siin seadusega paika panna selle, et ei saa turule tuua tooteid, mida ei ole võimalik taastöödelda, aga printeritootjad läksid sellest jällegi mööda Äh, öeldes, et printerikassetid äh, äh, ei kuulu siia ümbertöötlemise alla. nüüd on erinevates riikides reeglid siin erinevad, nüüd on meil võimalus see lünk jällegi täita ja vaadata, et asju korralikult ka ümber töödeldakse, aitäh. aitäh, härra Lasak, palun üheks minutiks aitäh, proua president, daamid ja härrad. Äh, pole kahtlust, et direktiivi näol on tegemist sammuga õiges suunas, sest äh, me tahame saavutada ka tõelist muudatust äh, selles, kui palju neid jäätmeid kokku kogutakse, muuta ka nende transpordi küsimust ja tahame harmoniseerida neid samme, mida teevad ettevõtted, vähendada ka bürokraatiat, eriti Äh, just äh, bürokraatia paljususe tõttu olen ma selle vastu, et liikmesriikidele seaduslikult siduvad e eesmärgid seatakse. me peaksime järgima reeglit, et kui midagi toimib hästi, ei peaks me seda muutma hakkama. mis puudutab direktiivi ulatust, siis mina eelistan äh, piiratud rakendusala, sest et kui me selle liiga palju avame, siis äh, tekib oht, et isegi sellised äh, äh, tooted, mida ei ole võimalik ümber töödelda, siia kaasatakse või pika elutsükliga tooted kaasatakse ja see pannakse ohtu meie eesmärkide saavutamise. ma usun, et kui me eesmärgid seame, siis ei tohiks me olla mitte ainult ambitsioonikad, peaksime olema ka realistlikud ja me ei tohiks luua lisakoormust kogukondadele, aitäh aitäh, härra Natal, palun, üks minut. mobiiltelefonid, äh, telefonilaadijad, mängukonsoolid, kaamerad, äh, saunad, termomeetrid, äh, külmkapid, rösterid, ahjud, kellad, radiaatorid, DVD-mängijad, tolmuimejad, laste mänguasjad, elektronmängud, meditsiinivahendid, televisioonid, puldid, kalkulaatorid, pesumasinad ja nii edasi, see oli ainult osa nimekirjast, kõik need eh, tooted ja paljud muud kindlasti saavad hinnas juurde selle direktiivi tagajärjel. Euroopa Liit on valmis eh, Äh, sellist äh, seadusandlust meile kaela panema alles siis, kui me oleme kriisis äh, põhjas ja inimesed niigi on raskustes. palun, et selle koja liikmed näiteks üles kaastunnet maksumaksjatele, väikeettevõtjatele ja viskaksid selle seaduse prügikasti, aitäh. sinine kaart härra Davisilt, palun härra Natsal, mul on teile üks küsimus. Te ütlesite, et äh, need nõudmised, mis me oleme seadnud ringlusse võtmisele elektroonikaseadmete osas, et see tõstab hinda. kui tootja ei pea selle eest maksma, siis kes maksab? miks te olete nii äh, vastu sellele, et kohalikud omavalitsused üle terve Euroopas, äh, Ühendkuningriigis ja mujal, kes maksavad tegelikult praegu kinni selle jäätmete käitlemise, peavad seda tegema? miks te arvate, et tootja ei peaks seda maksma? härra Nuttall kõigepealt äh, mulle meeldivad äh, sellised äh, väikesed sõnavahetused, iga kord, kui ma suu lahti teen, te midagi ütlete selle peale, aga teie teate sama hästi kui mina, kes lõpuks selle eest maksab. maksumaksja peab selle eest lõpuks maksma. praegu oleme me kõige sügavamas kriisis, me pole sellist asja näinud kolmekümnendatest aastatest ja mina kaitsen siin äh, tubli tööd tegevaid maksumaksjaid virelevaid maksumaksjaid. ja tegelikult äh, see, et äh, poliitikud niimoodi teevad, peaksid, nad peaksid siiski arvestama seda, et seda peavad tegema kohalikud omavalitsused või poliitikud, kes kellegi ees vastutavad, mitte poliitikud siinkohas, kes mitte kellegi ees ei vastuta. ilma mikrofonita käib saalis vestlus härra Florence tahtis ka vist sõna võtta siin, kuna on ta tõstnud sinise kaardi. Er tahaksin kolleegi nimepidi nimetada, aga kahjuks on ta mulle täiesti tundmatu, sellepärast et elektroonikajäätmete arutelu puhul ma teda mitte kunagi ei näinud. võib-olla ta on endale, võib-olla ta on vahepeal juuksuris käinud ja ma ei tunne teda ära, aga mida te kavatsete öelda oma tarbijatele, kui tuleb neile öelda, et toormaterjalid on otsas ja et need on kuskil prügimäel või järves. ja lugege nüüd seda raportit, siin ei ole mitte midagi öeldud maksumaksjate maksmise kohta, siin on tootjad pandud vastutama, me veelgi karmistasime reegleid ja ma tahaksin lihtsalt teada, mida te vastate endale kahele küsimusele? mikrofon ma ütlesin, et maksavad selle asja lõpuks kinni need, kes alati maksavad, ega direktiivis ei tulegi seda välja öelda, te mitte iialgi ei ütle, et inimesed maksavad selle eest, te ei ütle kunagi, et te nende taskust jälle nap-, näppama hakkate. viisteist miljonit äh, naela päevas maksame me selle eest, et siia klubi kuuluda. ja ma ütlen sama, mis ma ütlesin Chris Davisele, otsused tuleb langetada rahvusriigi tasandil poliitikute poolt, kellel on vastutuskohustus valijaskonna ees minu koduriigi Ühendkuningriigi valijaskond ei saa maha võtta volinikke ja see iseenesest on vale ja ebademokraatlik. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Sulli, kellel on poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president, äh, härra volinik, kolleegid äh, Äh, tuletasid meelde seda, et Euroopal on vaja ühtset strateegiat äh, toorainete kaitseks äh, ja meie maapinna kaitseks ja me ei saa eirata seda, kui suur väärtus on tegelikult meie jäätmete mõistlikul käitlemisel. tuleb parandada Euroopa norme selleks, et ko-, jäätmete kogumist parandada, vältida nende väljavedu ja illegaalset väljavedu ja saavutada meie kogumise eesmärgid ja selle seadusandluse südames peavad kõik need küsimused olema. me peame olema öö, kaitsmas ka tarbijad tarbijate teavitamine on üliolulise taht-, tähtsusega, kui me tahame paika saada tõhusat sü-, süsteemi ja kallis Karl Heinz, selleks äh, tuleb äh, panna mm, kehtima ka mitmed süsteemid korraga. tootjad, elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad mõistagi peavad olema seotud kogumis- ja ringlusesse võtusüsteemidega, kuid me ei saa ju karistada tarbijat jäätmete eest, mida ta tekitab. tarbijad aga ei peaks mitte olema poliitika pealtvaatajad, vaid keskkonnapoliitikas aktiivselt osalejad. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, Äh, proua Gardini poolteist minutit. Ähm, suur tänu, proua president ma olen nõus äh, väga paljude aspektidega, mis täna on siin esile toodud, äärmiselt äh, tähtsa direktiiviga on tegemist ja meie kindlasti kavatseme selle poolt hääletada, kuid ühtlasi olen ma ka veendunud, et mõned elemendid peaksid äh, Äh, natukene põhjalikumalt saama arutatud ja loodetavasti nii see läheb teise lugemise ajal. ma tahaksin komisjonilt kindlasti näha mõjuhinnangut kogu selle asja ulatuse osas. kui teoreetiliselt peab, peaks nüüd keskkonda rohkem kaitsma, siis ilmselt võiks tekkida selle direktiiviga tõsiseid probleeme, kui, kui vaatama hakata üksikjuhtumeid kui me hakkame selle direktiivi ulatust piirama, nii nagu, nagu on see direktiivi puhul tänases sõnastuses, siis see õiguskindlus tegelikult väheneb ja, ja seda on järjest rohkem ja rohkem keeruline rakendada ja mõned aspektid veel, me peaksime olema väga ettevaatlikud selles osas, et kas me mitte ei koorma kogu vastutust äh, ühele äh, osapoolele. tootjad ja kasutajad ja edasimüüjad peaksid kõik seda koormat ühiselt kandma. kriteeriumid tuleks koostada, arvestades ka riikidevahelisi erinevusi, ei ole nii, et on ainult head ja halvad liikmesriigid. asjasse tuleb süüvida detailsemalt, mõista, et liikmesriikide süsteemid on erinevad ja neid süsteeme tuleb hinnata ei saa panna, ei saa lahterdada liikmesriike headeks ja halvade, halbadeks, direktiiv on hea, aga õnneks on meil aega sellest veel parem teha. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Sirba Piedikäinen, kellel on üks minut. austatud äh, proua president, komisjon äh, on äh, esitanud meile selle direktiivi ja toormaterjalide strateegia, see on väga teretulnud, sellepärast et toormaterjalide küsimus äh, on järjest teravamaks tõusmas, kuivõrd nende arv väheneb ja hind tõuseb. elektroonikaseadmete osas, eriti väikeste puhul, mobiiltelefonide puhul me teame ju seda, et äh, väga suur osa nendest kahjuks ei ole mitte jõudnud ainult äh, meie prügimägedele, vaid ka kolmandatesse riikidesse. ja seega oleme astumas praegu õiget sammu õiges suunas elektroonikaseadmete ringlussevõtu sätestamise osas see peaks kindlasti tagama selle, et eh, siis toormaterjal jõuab ringiga tagasi tootjani. loodetavasti tulevikus aga selle direktiivi puhul eh, saaksime me eh, midagi ära teha ka aruandluskohustuse osas, me saa-, et me saaksime paremat ülevaadet selle kohta, kuidas erinevad liikmesriigid direktiivi täidavad ja eriti ma tahaksin välja tuua lahuskogumise määra ja loomulikult seda laiemat äh, kogumismäära. Äh, direktiiv kõikides nendes aspektides on äh, esimeseks heaks sammuks, kuid võib-olla veel lisaksin selle, et tulevikus võiks suurendada tootja vastutust. Grazie, la parola all'onorevole Ayuso per un minuto. aitäh. Ayuso, üks minut palun. aitäh, proua president peame olema ambitsioonikad oma seatud eesmärkides, aga samas peame ka tunnistama, et raportööri ettepanekut ei ole just lihtne rakendada, sest et liikmesriikide seisukohad erinevad niivõrd märkimisväärselt. Hispaania delegatsioon siiski toetab teda esimesel lugemisel. mida me toetada ei saa, on, et taaskäitlemise kulud ning jäätmete käitlemine äh, käsitletakse eraldi, nii et hääletame muudatusettepaneku viiskümmend kaks vastu, mis tahab kaotada artiklit äh, neliteist null üks, tahame toetada äh, muudatusettepanekuid üheksakümmend üks ja üheksakümmend kolm. tarbijad peaksid teadma, kui palju see käitlemine neile maksma läheb. see peaks olema selles seaduses sees. ning oleks kasulik ka tegelikus jaeahelas läbipaistvuse saavutamisel. aitäh! aitäh, nüüd äh, vaba mikrofon. esimeseks härra Metsaaros, palun, üheks minutiks. suur aitäh! Äh, vabandan selle väikse viivituse eest tahaksin õnnitleda härra Florensit tema suurepärase töö eest. räägime elektrooniliste jäätmete hulga kasvust tahame edendada taaskasutamist, taaskäitlemist, sest et see on kasuks keskkonnale ning aitab meil ka leevendada toormaterjalide vähenemist. kaheksakümmend viis protsenti jäätmetest Eh, peaks kokku kogutud saama aga, aga ainult kolmkümmend kolm protsenti sellest kaheksakümne viiest protsendist saab taaskasutatud korralikult. peame vaatama ka seda, et eh, lõpetatakse jäätmete illegaalne eh, riigi väljaviimine kui me räägime siin valikulisest jäätmete kogumisest, siis see on äärmiselt oluline algatus, sest et see võimaldaks meil kätte saada ka toormaterjalid, mida me saaksime uuesti taaskasutada. hetkel direktiivi ei tõlgendata samamoodi kõikides liikmesriikides, me ei räägi siin Äh, klassifitseerimisest erinevatesse kategooriatesse. direktiivis räägime me hoopis kogu elektroonilisest äh, jäätmest, äh, jäätmestikust, mida tuleb kaasata. see on äärmiselt oluline, eriti arvestades uusi liikmesriike, et meil oleks selektiivne jäätmete kogumine, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna järgmine, järgmisena härra Sibra president, me elame ühiskonnas, kus raisatakse. me nimetame eh, neid jäätmeteks, selle raiskamise tulemust. Eh, me räägime siin tegelikult puhtast raiskamisest, mida saaks ära kasutada, me sõltume sissetoodavatest toorainetest ning äh, me ei saa jätkata niimoodi, et me äh, mürgiseid aineid keskkonda paiskame. selles, selles kontekstis peame me sellele küsimusele lähenema, me peame pöörama tähelepanu ka eranditele äh, jutt käib kaadmiumist, konkurentsi moonutamisest me peame vaatama äh, uute toodete turule toomist. me peame äh, paika panema ka rangemad kontrollimeetmed nanojäätmete kohta liikmesriigid äh, ja komisjon peaksid oma reegleid karmimaks muutma ja me ei tohi jäätmeid viia vaesutesse riikidesse, aitäh. ja nüüd annan sõna härra Rüübihile. vabandust, härra Rubiksele Yes. Yes, paldies, please. paldies priekšsēdētāji. aitäh. mina olen üks nendest, kes toetab selle dokumendi vastuvõtmist. samuti toetan ma eh, seda lähenemist, eh, et liikmesriikidel tuleb probleemi lahendamiseks teha jõupingutusi Lätis äh, on ainult kakskümmend viis protsenti elektroonika ja elektriseadmete äh, jäätmetest äh, taaskasutuses ja seda on liiga vähe. samas, kui vaadata neid suuri erinevusi, mis liikmesriikide vahel eksisteerivad, siis tekivad mul kõhklused. ma kutsun komisjoni üles hoolitsema selle eest, et liikmesriigid kõik pööraksid rohkem tähelepanu antud dokumendi ellurakendamisele. loomulikult kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani Lätis on see protsent ainult nelikümmend viis protsenti, aitäh. aitäh härra Pask. suur aitäh. pozmeňovacími návrhmi poslancov sa komisiou pripravený text postupne modifikoval. suur aitäh! erinevates parlamendikomisjonides esitati väga mitmeid muudatusettepanekuid selle raporti kohta ja selline kompromissversioon on tõesti väga hea variante jäätmekäitluse osas. mõned muudatusettepanekud on eriti head, eriti number nelikümmend seitse või artikli nelikümmend seitse muuda, muudatusettepanekud, sest et see artikkel võimaldab panna paika jäätmekogumissüsteemi, ja mitte vähendada praegusi sanktsioone, see võib olla väga kasulik, eriti nendes riikides, kus hetkel ei ole infrastruktuure selleks, et jäätmeid koguda ma olen nõus ka artikli üheksakümmend kolm uue versiooniga. paljud äh, kaupmehed praegu hetkel oma ülesannete kõrgusel ei ole, nii et tuleks see probleem siiski lahendada. suur aitäh, nüüd on sõna palun äh, härra äh, volinikul. suur aitäh paljud äh, lugupeetud parlamendiliikmed rääkisid äh, jõustamisest, mis tõepoolest on probleem. aga see ei ole probleem mitte ainult selles valdkonnas, vaid äh, tegelikult kõikides keskkonnaküsimustes. ma tean oma lepingujärgset kohustust ja kavatsen seda ka täielikult täita me valmistame ette teatist äh, rakendamise kohta, rakendusmeetmete kohta, see tuleb äh, välja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpupoole ning äh, seal räägitakse rakendamisest holistlikumal või terviklikumal moel. me teeme koostööd ka teiste peadirektoraatidega ning arvame, et rakendamisele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ka tulevikus kõikide ettepanekute puhul, mida me arutame ning äh, uuesti sõnastatud ettepanekud peavad samuti ette nägema lihtsama äh, jõustumise ja rakendamise. teiseks, ähm, sihtmärgid või äh, eesmärgid. ma arvan, et need peavad olema spetsiifilisemad, konkreetsemalt paigas, sest paljud teist rääkisid seda, et jäätmeid tuleb järjest rohkem ja et me elame maailmas, kus äh, kõik kasutavad äh, elektroonilisi seadmeid, äh, seega tekib ka jäätmeid ning seda tuleb arvesse võtta, kui me seame uued sihtmäärad. ning kolmandaks tahaksin rääkida kuludest. iga kord, kui me arutame mõnda eesmärki, peame või uut projekti peame me arutama, kui palju see projekt maksma läheb, millised on kulud ja need tuleb ära näidata võimalikult lihtsal moel. aga ma tahaksin öelda ka seda, et tõeline kulu, mida meie ühiskond äh, peab kandma või mida meie majandus peab kandma, tekib alles siis, äh, kui me seda küsimust üldse ei käsitle, sest see tähendaks seda, et äh, jäätmeid oleks veelgi rohkem, neid ei käideldaks ja kõik see oleks veelgi kallim. ma külastasin hiljuti üht kõrgtehnoloogiliste seadmete ettevõtet, kus toodetakse töödeldakse ümber elektroonilisi romusid. ma nägin seal mitmeid huvitavaid asju ja mõned neist üllatasid mind. ma pean väga oluliseks seda, et me mõistaksime, et mobiiltelefonid, mida kõik meist igapäevaselt kasutavad, sisaldavad muuhulgas ka väärismetalle, näiteks plat-, plaatinumi ja platina, mida on äh, tarvis meil ka tulevikus ning äh, seetõttu on ümbertöötlemine väga oluline. praegu hoian äh, olen näinud ka kahtekümmend kilo kulda, mis on eraldatud vanadest mobiiltelefonidest. ja paljud teist ka ütlesid, et kõige tähtsamaks küsimuseks on ressursside tõhus kasutamine. ja me oleme sellest palju rääkinud, ka mina olen sellest palju rääkinud, aga tähtis on edasi rääkida, et me seda ei unustaks. kahekümnendal äh, sajandil kasvas meie elanikkond eh, planeedil neli korda eh, tööstuslik toodang, nelikümmend korda CO kahte, CO kahe eh, emissioonid seitsekümmend korda ja vee tarbimine üheksa korda. nii et kahekümne esimesel sajandil tõenäoliselt see kasv jätkub, kui keegi arvab teisiti, siis ta eksib. ning kuna selline kasv esineb, siis on vaja oma tööd teha teisiti me elame elektrooniliste seadmete maailmas, nagu ma juba ka ütlesin, ja seetõttu vajamegi me selliseid ettepanekuid nagu see, mida me täna arutame. paljud rääkisid ka paremast äh, aruandlusest, äh, paremast äh, sorteerimisest ning pärast esimest lugemist on meil olemas päris hea tekst millega töötada teisel lugemisel edasi, nii et äh, lõpuks võiks äh, sündida midagi sellist, mis on veelgi parem. aitäh! aitäh, volinik ja nüüd saab sõna raportöör härra Florence. suur aitäh, president! volinik, teie lõpusõnad ja eriti see, kui tõhusalt ressursse tuleb kasutada, on midagi, mida ma saan igati toetada järgmistel kuudel aga olete te otsuse langetamise protsessi keskmes, sest parlament on nüüd välja töötanud ühisseisukoha, teil tuleb läbirääkimisi pidada nõukoguga. viimase seitsme kuu jooksul ei ole nõukogu üldse liikunud selles küsimuses ja selles ei ole süüdi mitte eesistujamaa Belgia. mitmed liikmesriigid on siin süüdi. arvestades laiapõhjalist toetust parlamendis, need kolleegid äh, äh, kes seda raportit siin toetavad, peaksid sama ütlema ka oma valitsustele, nad peaksid ütlema, et me ei saa jätkata nii, nagu me oleme siiani teinud, me tõesti peaksime astuma selles valdkonnas mingeid konkreetseid samme. volinik, ma loodan, et järgmistel kuudel toimuvad väga pingelised läbirääkimised, teie peate nõukoguga kõneldes kindlaks jääma me peame tuginema äh, sellele, et äh, jäätmepoliitika kontekstis ähm, on olemas liikmesriikide tasandil reguleerimine, aga see ei anna alati soovitud tulemusi. siseturg loodi pikka, pikka aega tagasi ja me peame selle lõplikult välja kujundama. Äh, praegu ei ole meie siseturg lõplikult välja kuulutatud seega äh, töö, mida meil tuleb teha, on tõesti tohutult suur, me oleme õigel teel, volinik, mul ei ole mingit kahtlust, et te olete äh, sellest kõigest teadlik, ma loodan, et te teed, töötate suurepäraselt ja loomulikult me toetame teid ja täname teid, aitäh! suur aitäh, arutelu on lõppenud ja hääletus leiab aset täna kell üksteist kolmkümmend, nüüd äh, peatame istungjärgu kuni pooled kaheteistkümneni.